przewodniczący! Witam państwa. Kallid kolleegid, tere hommikust. Lubage teid kõiki tervitada siin meie istungil täna hommikul. Täna keskendume hommikupoolsel sistu, istungil ülemkogu järeldustel Euroopa Ülemkogu järeldused kuueteistkümnendast ja seitsmeteistkümnendast detsembrist aastast kaks tuhat kümme. vastavalt äh, aluslepingule annab ülemkogust ülevaate ülemkogu president härra Von Rompuy, äh, härra president Van Rompuy, sõna on seega teil. härra president, kallid kolleegid kõigepealt lubage kõigile soovida head aasta jätku, soovin seda teile isiklikult, aga soovin seda ka Euroopa Liidule rasketel aegadel. viimane ülemkogu toimus juba üle kuu aja tagasi ja seega tuletaksin teile meelde, et ma olen juba fraktsiooni esimeeste konverentsil ülemkogust rääkinud, nagu ma seda ikka teen, vaid mõned tunnid pärast ülemkogu toimumist. detsembris äh, keskendusime esimesel ülemkogu päeval äh, majandusküsimustele, teisel päeval välispoliitikale, majanduspoliitika osas saavutasime väga olulised äh, tulemused. kõigepealt leppisime kokku aluslepingusse piiratud määral muudatuste sisseviimiseks, selleks et tuua sisse alaline mehhanism, millega kaitsta Eurotsooni stabiilsust üldiselt. seda vastavalt oktoobrikuus äh, langetatud põhimõttelisele otsusele, et aluslepingu muudatust on vaja tuua sisse ja nõukoguga siis arutasime seda, milline peaks olema võimalik sõnastus jõudsime kokkuleppele teksti osas, mis hõlmab kahte lauset, mis lisatakse artiklile sada kolmkümmend kuus ja ma tahaksin tsiteerida liikmesriigid, kes, kelle, milles on kasutuses euro, toovad sisse stabiilsusmehhanismi sellisel juhul, kui oluliseks osutub eurotsooni stabiilsuse kaitsmine. igasuguse finantsabi andmine selle mehhanismi alt äh, tehakse vastavalt väga äh, selgele reglemendile. see on väga oluline osa meie jõupingutustest Euroopa teha kriisidele vastupidavamaks, see on oluline mitte ainult õiguskindluseks, vaid ka meie usaldusväärsuseks. see aluslepingu muudatus ei suurenda mitte kuidagi Euroopa Liidu pädevusi, kõik Euroopa Ülemkogu liikmed äh, leidsid seega, et äh, kõige õigem oleks kasutada lihtsustatud läbivaatu, läbivaatamismenetlust ja nüüd ootame siis äh, teie heakskiitu, nagu ka komisjoni heakskiitu ja Keskpanga heakskiitu. loodetavasti Äh, me selle heakskiidu teilt ka saame. ilmselt ei pea ma teile meenutama, kui oluline on äh, selles teemas nii kiiresti kui võimalik äh, edusamme teha, seda ajal, kus turud on endiselt väga volatiilsed. ma tean, et teie ja teie vastutavad komisjonid on selle teemaga tegelenud väga pingsalt, seda ka majandusjuhtimise rakkerühma töö ajal, mina olen olnud selle rakkerühma esimeheks, kohtusin kõikide vastutavate parlamendikomisjonidega ja nende esimeestega, neid oli kokku seitse. ja suur tänu president Buzekile ka teie panusele nii ülemkogus kui ka sellest, et oleks, et olete teavitanud meid sellest, et Euroopa Parlament on valmis kiiresti asjaga edasi minema. Euroopa Ülemkogu tänu sellele saab selle otsuse äh, eelnõu märtsi kohtumisel kinnitada ning aluslepingu muudatus tuleb igas liikmesriigis kinnitada ja meie eesmärgiks on, et esimesest jaanuarist kaks tuhat kolmteist siis see muudatus ka käivituks, kõige hiljem jaanuari alguses. seega, et see alaline mehhanism ise käivituks siis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunis. Euroopa Äh, ülemkogu rääkis ka selle tulevuse mehhanismi võtmeaspektidest. juba oktoobris me palusime, et komisjon teeks ära ettevalmistava töö. selle tulemuseks oli äh, avaldus, mille tegid kahekümne kaheksandal novembril Eurotsooni rahandusministrid ja mida üle, Euroopa Ülemkogu siis täies määras, täies määral, täiel määral kinnitas äh, Euroopa stabiilsusmehhanism baseerub tänasel mehhanismil nii et äh, tegelikult äh, juba vorm on olemas. Euroopa Liit kavatseb kindlasti järgida Rahvusvahelise Valuutafondi ja teiste rahvusvaheliste institutsioonide reglemente, mis puudutab erasektorit, siis otsused langetatakse juhtumipõhiselt, selleks et äh, erasektori kaasatus ei oleks eeltingimuseks abi saamiseks finantsstabiilsusmehhanismist tulevikus. ja lõpetuseks Euroopa Ülemkogu Äh, pidas maha ka väga olulise detailse arutelu kõige hiljutisemate majanduslike arengute osas selleks, et kuidas aidata meie majandusi nii äh, lühiperspektiivis, aga keskpikas perspektiivis. keskpanga juht oli samuti kohal ning teiste institutsioonide juhid samuti ning Euroopa Ülemkogu võttis kõikide nende organite juhid hea meelega vastu. Äh, me nägime seal suurt veenduvust liikmesriikide poolt tegutseda kiiresti. kõik, kes olid kohal, olid nõus ühes. kõik kakskümmend seitse liikmesriiki on meiepoolse analüüsiga nõus, kuigi tegelikult räägime me ju seitsmeteistkümnest Eurotsooni liikmesriigist. meil on ühtne soov teha oma majandused kriisidele vastupidavamaks ja tagada majanduskasv Euroopas räägiksin siis selle ühise lähenemise erinevatest elementidest, mis on peegeldatud ka selles vastuvõetud avalduses. kolm punkti puudutavad äh, just nimelt äh, valitsustepoolset tööd, eelarve vastutust, teiseks äh, kasvu stimuleerimine ning kolmandaks need riigid, kes on abi saanud, peavad äh, tegema suuri jõupingutusi kõigi, kõikidele reeglitele vastamiseks. Äh, täna on neid riike kaks, Kreeka ja Iirimaa ja täname neid tehtud jõupingutuste eest. teiseks siis punktid, äh, mille osas jõupingutusi peavad tegema Euroopa Liit ja valitsused koos. Euroopa Ülemkogu on palunud teisi institutsioone, sealhulgas kindlasti ka Euroopa Parlamenti, tagama selle, et oktoobris võet-, vastu võetud otsused rakkerühma töö alusel Äh, puudutavad need siis finantsstabiilsusmehhanismi, äh, käivituksid suveks, see on meie ühine kohustus. teiseks, äh, toome sisse pangasektoris uued taluvustestid selleks, et tagada suurem kindlus kogu Eurotsoonis. me oleme kindlameelsed tegema koostööd kõikide institutsioonidega ning oleme valmis andma kõik selleks, et tagada Eurotsooni stabiilsus. töö käib selleks, et töötada välja siis kogu selle lähenemise kõik erinevad aspektid. meie kohtumise teisel päeval keskendusime aga meie suhetele strateegiliste partneritega Catherine Ashton esitas strateegilise raporti sellest, kuidas me peaksime suhtuma oma partneritesse ning äh, hiljuti toimus kolm tippkohtumist, tippkohtumine Barack Obamaga, kus avasime uued teed Atlandi-üleseks koostööks äh, majanduskasvu, töökohtade ja julgeoleku tagamiseks, näiteks nagu äh, roheline kasv ja küberjulgeolek, siis tippkohtumine president Medvedjeviga, kus saavutasime kahepoolse kokkuleppe seoses Venemaa WTO liitumis, liiku-, liitumisega, see on väga suurepäevane sa-, saavutus, ja peamini-, ja Hiina peaministriga kohtumisel jõudsime jõudsime tasakaalustatud, vabandust, äh, äh, Korea välisministriga kohtumisel saavutasime siis kokkuleppe vabakaubanduslepingute osas. Need kohtumised kõik näitasid seda, et meie partnerite jaoks ei ole Euroopa Liit mitte ainult äh, majanduslik plokk, vaid ka geopoliitiline plokk. Euroopa Ülemkogus otsustati ka Montenegrole anda kandidaatriigi staatus see rõhutab Euroopa Ülemkogu veendumust, et Lääne-Balkani riigid, riikidel on väga selge Euroopa perspektiiv. ja lõpetuseks leppisime kokku ka äh, Cote d'Ivoire'i ehk eleva- äh,, elevandiluu ranniku osas äh,, äh, kinnitasime selle, mida, mis otsustati paar päeva varem ja äh, meie kindel veendumus on, et tuleb järgida demokraatlikult äh, toimunud valimiste tulemusi neljandal veebruaril räägime uuesti oma kasvuprogrammist energiajulgeolekust eriti, mis on võtmetähtsusega ning märtsis on tulemas see esimene nii-öelda Euroopa semestri või poolaasta periood, see ei saa olla kindlasti bürokraatlik ettevõtmine, vaid võimalus pidada äh, sügavuti minevaid arutelusid äh, majanduse hetkeolukorra üle. kallid kolleegid, me muidugi teame seda, et me peame äh, Äh, majanduse koordineeritust tugevdama Euroopa tsooni sees. me anname endast parima selleks, et äh, kõike seda teha kõikehõlmava raamistiku raames ja ma olen veendunud, et me jõuame vajaliku konsensuseni. suur tänu tähelepanu eest! Like ask... aitäh, härra president, nüüd palun, sõna on komisjoni presidendil härra Barrosol tere tulemast parlamenti ja sõna on teil. aitäh, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, eelmisel aastal seisis Euroopa Liit silmitsi tõsiste katsumustega. nagu ka ülemkogu esindaja näitas, siis me oleme väga otsusekindlad selleks, et sellest välja tulla. alalise stabiilsusmehhanismi loomine on väga oluline ning muudatuse sisseviimine aluslepingutesse, näitab, et äh, me oleme Euroopa Liidu nimel valmis tegema kõik. ning äh, muudatuse vastuvõtmine enne kevade ülemkogu kohtumist on väga oluline ja seda on vaja toetada. see kokkulepe võimaldab meil tööd hästi alustada ning annab rahandusministritele võimaluse stabiilsusmehhanismi välja arendada kevadeks. see oli ainus võimalus, mida liikmesriigid said kasutada, väga oluline on see, et tööd tehakse vastavalt äh, aluslepingutele, meie stabiilsusstrateegiale ähm, ning eelarvereeglitele. meil on mitmeid meetmeid, mida me saame majanduskriisist väljatulemiseks kasutada, meil on vaja edendada majanduskasvu ja tööhõivet. ülemkogu tunnistab seda. riigipead ning institutsioonid on kõik, on teinud selgeks, et me teeme kõik selleks, et tagada Eurotsooni ähm, stabiilsus tervikuna. eriti kutsusid riigipead ja valitsusjuhid äh, Ehm, üles meid tagama vajaliku toetuse Euroopa stabiilsusmehhanismi tarbeks. Need olid eelmise ülemkogu järeldused. samuti kutsuti üles Euroopa majandusjuhtimise tegevuse jätkamist ning kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia aitab meil tagada jätkusuutlikut kasvu meie aasta kasvu tulemused annavad meile võimaluse edasi minna ning äh, tagada selle, et meie sõltumatud majandused äh, arenevad hästi. Euroopa majanduse juhtimine on meie uus äh, strateegia uus rakkerühm, mis peab suutma andma kriisiolukorras täieliku ülevaatliku strateegia vastavalt meie tegevusele ning sooviksin siinkohal viidata väga olulisele detsembri ülemkogu järeldusele, veelgi olulisem on vaadata, millised on meie järgmised sammud. majanduse juhtimise poliitika ja majanduse koordineerimine on muutunud ja mitte vaid sellepärast, et äh, föderalistid seda tahtsid, turud tahtsid seda, meie rahvusvahelised partnerid tahtsid seda ning see on lihtsalt äh, arusaadav ja meil on vaja seda teha. kindlamad fiskaalreeglid, majanduse tõhus koordineerimine on väga oluline. me arutame teineteise poliitikaid, majandus- ja fiskaalpoliitikat enne, kui see vastu võetakse, me ei tee seda tagantjärele, vaid me vaatame tulevikku see on see, mis on ajalooline samm Euroopa Liidule. meil on tõeline Euroopa mõõde eelarve ja poliitika kujundamisse. nüüd aitate kujundada poliitikat juba algusest peale, mitte ei ürita seda korrigeerida tagantjärele. loomulikult riigieelarve võtab vastu Rahvusparlament, see on õige, kuid see uus majanduse juhtimine peegeldab reaalset olukorda, kui me näeme, milline on euroala vastastikune sõltuvus ja Euroopas täielikult, siis riigid peavad suutma vastu võtta otsuseid ar-, tuginedes sellele, mida nende naabrid ka soovivad, plaanivad teha. ning ähm, me siinkohal ei äh, kahjusta kuidagi riikide huve. me soovime tagada stabiilsuse ja, ja tugineda iga-aastastele andmetele. me viime eelarve tasakaalu, me ei suuda ning me tagame usu Euroopa majandusse, me ei taha riskida majandusstagnatsiooniga ja teiste negatiivsete mõjudega, eriti tööhõivele me peame seda tegema läbimõeldud, fiskaalne konsolideerimine ei tähenda kulude mahakandmist, vaid meil on vaja panna paika teatud prioriteedid. innovatsioon, haridus, uued energiameetmed on selliste prioriteetide aluseks. teine iga-aastase kasvu-uuringu põhimõte on tööhõive, me soovime, kas me soovime kasvu koos tööhõivega või midagi muud, meil on vaja selles suhtes vaja midagi ette võtta liikmesriigid peavad äh, tööjõuturgu reformima, meil on vaja kõrgemat tööhõivet. me peame aitama inimesed taas äh, tööturule. me peame reformima pensionisüsteeme ning tagama, et need, kes on tööga, jäävad äh, ilma abita, juhul kui nad töö kaotavad reformimine ei tähenda sotsiaalse kaitse vähendamist, kuid see tähendab seda, et me kaasame neid, kes hetkel ei ole tööl, eriti noored. tööhõive määrad on isegi headel aegadel skandaalsed. kõik teavad, et nii ei saa edasi minna kasvavas rahvusvahelises konkurentsis saame me sotsiaalset turumajandust äh, kasutada vaid siis, kui me suudame kohaneda. iga-aastane kasvu-uuring annab meile hea, häid ettepanekuid, kuidas edasi minna ja selle keskmeks on Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia. me peame vaatama, millised on nii lühi- kui pikaajalised perspektiivid ning suutma kohaneda võimalikult kiiresti. see tähendab investeerima äh, kasvupotentsiaaliga sektoritesse, me peame investeeringuid tõstma IT-s, transpordi, energia vallas ning ähm, me peame jätkama äh, vabakaubanduslepingutega, kõike seda peame me ära tooma järgmise aasta kasvu-uuringus ja arvestama eelarve kujundamisel, daamid ja härrad, meie majandus hakkab liikuma õiges suunas. toibumine on võtnud kaua aega ja kuid me oleme jõudnud edasi. skp on tõusnud üks koma viis protsenti ja kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks äh, võib jõuda kahe protsendini. järgmised kuud on olulised, me peaksime nägema ka tööhõive paranemist riigieelarve hakkab vähe, eelarve puudujääk hakkab vähenema tänu sellele, milliseid meetmeid on kasutusele võetud. Euroopa Liidus on äh, eelarve defitsiin vähenemas seitse koma üheksalt nelja koma kuuele, kuue koma kaheksalt nelja koma kahele keskmiselt. kuid ähm, halbadesse harjumustesse tagasilangemine võib tulla kergelt kui te-, jätkata vanal viisil. praegu kõige, peale kõige suuremat kriisi, peale Euroopa integratsiooni, peavad liikmesriigid olema valmis ette võtma tõsiseid äh, samme selleks, et mis on ühtsed. kui meie Euroopa tasandil ei julgusta liikmesriike neid otsuseid vastu võtma, siis kes seda teeb? vaid oma võlga likvideerides ja finantse stabileeri-, stabiliseerides suudame me kasvu tasada. mitte vaid mingisugust kasvu, vaid jätkusuutlikku kaasavat kasvu. mitmeid meetmeid on kasutatud juba aastaid, reformid äh, on olnud põhjapanevad. hindade vähendamine, võimaluste loomine uute kas-, äh, töökohtade loomine on väga oluline. meil on vastutus meie kodanike ees, iga-aastane kasvu-uuring näitab meile teed. meil on vaja korralikku majanduspoliitika koordineerimist ning tõelist Euroopa tasandi majandusjuhtimist meie kodanikele, suur tänu! suur tänu! nüüd äh, Rahvapartei fraktsiooni nimel saab sõna nende esimees härra Taul, nõukogu president, parlamendi president, komisjoni president, viimane Euroopa Ülemkogu näitas väga õigesti seda, et euro, euro on Euroopa ülesehituses väga oluline sammas ja kõike tuleb teha selleks, et seda stabiliseerida, seda toetada. meie valitsusjuhid kinnitasid oma veendumust kaitsta ühisvaluutat ja selle aasta alguses Eesti liitumine Eurotsooniga on väga selge signaal selles suunas ja ma ütleksin, et ka väga hea signaal ja näide selle kohta, et kuidas üks väikeriik on suutnud reegleid väga hästi täita erinevalt suurtest riikidest Euroopa majandus ja sotsiaalareng äh, äh, sõltub Eurotsoonist. me peame tegema kõik sellel aastal, et probleemidest üle saada, tuleb struktuurselt reformida turgusid. see tähendab seda, et tuleb pikaajaline kasvuprognoos ja töökohtade loomise prognoos äh, tagada kuid see tähendab seda, et tuleb saneerida äh, liikmesriikides äh, eelarvesüsteemid. see tähendab seda, et äh, nad pea-, et liikmesriigid peavad oma eelarvepoliitikat teineteisele lähendama, aga ka oma maksupoliitikat ja see tähendab seda, et me ootame väga kiiresti seda, et see toetaks Eurotsooni toetust ning eh, eelarvedistsipliini reegleid tuleb tulevikus väga karmilt järgida. meie kodanikud peavad teadma seda, et need liikmesriigid, kes on rasketes oludes öö, eh, oma avalikku raha siiski eh, väga mõistlikult kasutavad, tuleb luua kasvu ja tööhõive tingimused, sellele viidati ka ülemkogul ning tuleb toetada Euroopa ühisturgu, tuleb rohkem investeerida teadus- ja arendustegevusse, haridusse ja elukestvasse õppesse. meie fraktsioon loodaks, et ühenduse meetodit eelistataks valitsustevahelisele lähenemisele kõikides nendes tegevusvaldkondades, sellepärast et see on palju tõhusam meede ning ka palju jätkusuutlikum ülemkogu president, ma tahaksin teile tunnist- äh,, kinnitada seda, et eelmisel ülemkogul vastu võetud äh, aluslepingu piiratud määral muudatus leiab kinnituse ka siin, et see tehakse väga kiiresti. eelarve arutelud on alles alanud, kuid meie fraktsioon tuletab teile meelde äh, seda, et järgnevatel aastatel tuleb Euroopa eelarvet korda saada selleks, et tagada kasv ja, ja töökohtade loomine Euroopas Äh, austatud president, äh, tehke kõik, mis on vaja, ärge põrkuge tagasi äh, väljakutsete ees ühe või kahe või viieprotsendilised majanduskasvud, kõik see on oluline, mida teha selleks, et Euroopa tuleks välja praegusest olukorrast. me ei tule sellest olukorrast välja, kui me Euroopast rohkem ei anna kuid see tähendab seda, et liikmesriigid peavad ka rohkem raha kulutama. ärge peljake, härrad presidendid, teha omapoolseid ettepanekuid ja valitsusjuhid ja parlament peavad siis leidma kõige parema lahenduse. aga näiteid on palju, kus asjad on läinud hästi. suur tänu, härra Tool järgmisena saab sõna härra Steven Hughes, kes võtab sõna sotsialistide ja demokraatide nimel. suur tänu, härra president detsembri Euroopa Ülemkogu tõi meile vähemalt kokkuleppe alalise stabiilsusmehhanismi osas, kuid arvestades turgude reaktsiooni pärast jõule, pärast seda, kui tekkis hirm Portugali, Hispaania ja Belgia maksujõulisuse osas, selgus, et jällegi on ülemkogu teinud liiga vähe ja liiga hilja, välja pakutud Euroopa stabiilsusmehhanism tõstatab ise uusi küsimusi finantsturgudel ning tänane äh, finantsstabiilsusmehhanism ei ole lihtsalt piisav enam jällegi on käest lastud võimalus. detsembris saatis parlament väga selge äh, signaali eurovõlakirjade osas, kuid mitte mingisugust konstruktiivset vastust ei ole tulnud ei nõukogult ega ka komisjonilt. juba aastast kaks tuhat kaheksa äh, näeme me seda, et pidevalt kõheldakse, liikmesriigid kemplevad omavahel institutsioonidega ja iga kord äh, on valulik tulemus üks ja seesama, et et mitte midagi ei saavutata, saavutatakse vähem kui vaja oleks ja liiga hilja arvestades äh, tänaseid majanduslikke ja, ja eelarve väljakutseid, on selge see, et meil ei ole piisavaid vahendeid. meie vahendeid kas ei ole või nad ei ole piisavad, meie otsuselangetusprotsess on keeruline ja ebademokraatlik ning meie majanduspoliitika strateegia on lõhestunud ja ebatõhus finantsturud ei survesta me, meid mitte ainult äh, võlakoorma või eelarve defitsiidikoorma pärast, härra Barroso vaid sellepärast, et nad tahavad kompensatsiooni selle riski eest, mida nad võtavad, eh, investeerides projekti, mis eh, ei ole eriti kindel. mis Eurotsooni täna üldse koos hoiab? kas eh, selle loojate unelm või alternatiivi õudusunenägu, nimelt et kogu süsteem kukub kokku? see, et me ei ole suutnud kriisiga õigesti kriise õigesti läheneda, on viinud meid poliitilise ummikseisuni. millised on täna veel võimalused demokraatlike institutsioonide tugevdamine, mis peaksid äh, äh, Bundesbanki äh, president ütles ka eelmisel nädalal, et meil ei ole mitte mingisugust võimalust ja mind šokeerib see, et komisjoni rünnak Sotsiaal-Euroopa vastu on selline, nagu ta on olnud, näiteks nagu Iirimaa puhul Äh, iga-aastane kasvu-uuring äh, tõesti on rünnak äh, juba pikalt juurutatud töötajate õigustele ja kollektiivse läbirääkimise vastu kui Euroopa Ülemkogu selle valideerib, siis on see strateegia, mis on üldse kõige hullem võimalik tänases olukorras, see ei ole mitte ainult majanduslik hullus, vaid oleks väga suureks kahjuks Euroopa projektile sellised strateegiad võivad läbi kukkuda ja, ja taoline projekt tekitab mulle tõsist muret. Inimes-, inimesed, kes sellega praegu tegelevad, välistavad igasuguse läbikukkumise võimaluse, kuid läbikukkumine on võimalik, härra Farage siin praegu noogutab. kui teie projektid läbi kukuvad, siis toidate sellega äh, Nigel Farage'i ja tema liitlaste tegutsemist, tegutseme enne, kui on liiga hilja suur tänu, järgmisena saab sõna proua Silvi Kula, kes räägib ALDE fraktsiooni nimel, suur tänu härra president, härra president, rääkides ülemkogu tulemustest, tahaksin teha kaks märkust. kõigepealt tuletaksin teile meelde, et kriis ähm, on äh, omanud täiesti unikaalset mõju Euroopa Liidul, me oleme õigus ühendustel põhinev ühendus ja see tähendab seda, et reeglid on meie jaoks väga tähtsad. ehk teisisõnu, me ei peaks üldse seadma küsimärgi alla reeglite järgimist, kuid selline raske kriis, nii nagu äh, president ja ka viitasite oma iga-aastase kasvu-uuringu osas, on aeg nüüd hakata tegutsema, mitte rääkida juriidilistest küsimustest. Te ütlete, et aluslepingu muutmine on väga oluline selleks, et stabiliseerida turud. kui lubate, mul öelda, tundub mulle siiski, et pärast ülemkogu oktoobri kohtumist ei, ei saanud küll turud äh, mingisuguseid kinnitusi ega ei stabiliseerunud, nii et äh, olge ettevaatlikud oma sõnades. ja mis siis saab, kui kogu see asi läbi kukub? mina tulen ühest äh, liikmesriigist, kus juba rahvahääletusel on kord leping maha hääletatud, kas oli plaan B olemas, teie olite juba ametis, härra Borosa, me peame mõtlema sellele, mis saab Äh, alusleping tuleb muuta, kõik tuleb teha selleks kuupäevaks ja siis ootame, et kõik asi peaks nagunii toimima. ei saa niimoodi rääkida, loomulikult te valisite selle lihtsustatud läbivaatlusmenetluse, oodates, et see asi läheb niimoodi läbi. ja kui see nüüd läbi läheb, siis te võib-olla küll jah, äh, annate kinnitusi turgudele, aga mitte kodanikele. ja siit jõuan teise küsimuse juurde pa, palju kära, vähe villa. Te olete muutnud äh, Äh, aluslepingut, aga te ei ole muutnud mitte midagi kodanike jaoks, te pole andnud vastust kodanikele, mida nad ootavad. meie oleme siin raportöörid, me tegeleme selle teie majandusjuhtimisraportiga. Äh, me oleme nõus äh, teiega tegema koostööd vastavalt aluslepingule, aga nüüd poole peal te ütlete, muudate aluslepingut. mida me siis usume, te ütlete, võite aluslepinguid muuta aga tegelikult ei tee mitte midagi selle jaoks, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia oleks tõsiseltvõetav, ei, ei taga see majanduskasvu ja töökohti. ja lisaks sellele ülemkogu ütleb, et me peame veel kiiremini edasi liikuma, hea küll, paneme siis teise käigu sisse. härra Van Rompuy, jah, tehke kiiresti, meie oleme oma seisukohad juba äh, esitanud parlamendina Äh, ainus viis, kuidas kiiremini edasi minna, on see, et te tulete meie seisukohtadele lähemale ja siis parlament äh, saab ka heaks kiita. sekkub aga parlamendi president, ütleb, et proua kõneaeg on läbi. Madam co-president of the Green lugupeetud äh, Roheliste asepresident Rebecca Harms. ja palju tänu, härra president, austatud härra Rompuy, austatud härra president Barroso, mida ma näen eh, siin, eh, on eh, kokkuvõtte bilanss ja seetõttu püüan ka mina teha kokkuvõtet tänase seisuga. et me siin istungite ajal Brüsselis eh, eh, saaksime reitinguagentuur eh, Moodisel puhul, me näeme, et nad langetasid Iirimaa reitingut ja me peame nägema seda, kui väike on olnud meie edu siiamaani me näeme, milline on Ungari kriis praegu, me peame sellega toime tulema. me peame rahvusvahelises võrdluses vaatama, millised on võlakriisi näitajad. me peame vaatama, kuivõrd edukalt on spekulandid, kes spekuleerivad euro vastu. meil on väga suured probleemid, aga äh, näiteks USA-l on samuti väga suured probleemid võrreldes Portugali probleemidega, võrreldes eurooplaste probleemidega, me ei saa seda jätta tähelepanuta. ja seetõttu on spekulandid huvitatud euro nõrgestamisest, see on praegune asjade seis. me oleme uue aasta alguses, meil on laua peal uued probleemid ja veel praegu me peame asuma kohe nende lahendamisele. Need on probleemid, millega tuleb täna tegeleda ma usun, et me oleme kõik aru saanud sellest, et väga paljudes Euroopa riikides on probleeme. meil on tegemist tohutu võlakoormaga, meil on eraisikute võlakoormus tohutult suur, meil on avaliku sektori aval-, eh, võlgnevus väga suur. Eh, praktiliselt kõikides Euroopa Liidu riikides on probleeme, kuidas edasi liikuda. meie probleem on selles, eh, et riigi võlga tuleb vähendada. nii nagu seda osades riikides praegu tehakse, algatused tulevad Euroopa Liidust ja sellest siiski üksipäini ei piisa riigid viiakse oma võimaluste piirini. me peame välja töötama uue arusaama, uue lähenemise, mis tõepoolest toimiks. kui me vaatame Ungari arenguid, siis see peaks andma häiresignaali me peame nägema, milleni see viib, kui Euroopa riigid arenevad erinevalt, kui kujuneb välja ebaõiglus. me peame vaatama kaugemale. ma ütlen selgelt välja, et pangandussektor tuleb ümber kujundada. me ei saa lähtuda sellest, et me peame äh, neid päästma, meil on äh, tõepoolest vaja äh, takistada nende võlakoorma suurenemist ja meil on tõepoolest vaja nägemust, meil on vaja uut rohelist lepet. proua, kõneaeg on täis, ütleb president. proua jätkab, me peame seadma uued rööpad, me peame leidma uue lähenemise, meil on väga palju vaja teha. palju tänu um,. Conservatives and reformists konservatiivide ja reformistide nimel äh, härra Timothy Kirkhoff, palun. lugupeetud president, Euroopa Ülemkogu võttis vastu väga olulisi meetmeid tulevikukriisidega toimetulekuks, kuid olen nõus härra Barrosoga, et probleemid on jäänud, meil on vaja fiskaaldistsipliini rakendada ning osad liikmesriigid peavad tegema tõsisi majandusreforme ühisraha liikmesriigid ei saa enam äh, hädast lihtsalt, äh, nad ei saa devalveerida oma valuutat, vaid peavad reforme läbi viima. mitmetel meist oli äh, hea meel, et meid ei võetud vastu, sest ühisrahaga on probleeme ning majanduse on, on turgutatud ebapädevate viisidega ning ei ole tehtud õigeid lahendusi laenatud on liiga palju, mis ei ole jätkusuuslik ning teatud juhtudel on äh, võlakoormad äh, ja muid kohustusi peidetud. me peame olema, peame majandusreforme läbi viima, meil on vaja tööhõivet tööturul paindlikumaks muuta, meil on vaja eemaldada kaubandustõkkeid, meil on vaja erainvesteeringuid edendada ja riigi kulutusi vähendada. majanduskriis on valitsuste sekkumise muutnud vältimatuks, kuid me ei saaks leevendusravi pidada lõplikuks lahenduseks edukad ettevõtted ja ettevõtjad on suutnud toime tulla ning luua konkurentsivõimelised turud, luua piisavalt meie kodanike tarbeks, meie kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia innovatsiooniliit on väga olulised ja me peame seda tunnistama. olukord on väga tõsine, kriisiga silmitsi seistes oleme ähm, näinud, et mujal maailmas on teistsuguseid äh, lahendusi, kui me kriisist ei suuda reformides välja tulla, siis äh, seisame silmitsi probleemidega ning meie väärtused jäävad tähelepanuta. aitäh, ütleb härra president. järgmiseks Joe Higgins Ühendatud Vasakpoolsete nimel. see stabiilsusmehhanism on jälle vaid üks võimalus, kuidas Euroopa pankadel spekulatsioonide jätkumist jätkata. töölisklassi kogu Euroopa maksavad äh, selle katkise finantssüsteemi eest ning Euroopa kapitalismi eest kõrget hinda. härra Barroso ja Rampoi, te ütlete, te ei ole teinud äh, väga palju, kümnete miljardite eurode võlakoormate mahakandmine, mis tuleb äh, pankadelt ja spekulantidelt Iiri võlaturul ja te olete selle võlakoorma pannud iirlaste õlule, kellel ei ole mingisugust vastutust nende spekulantide ees. päästeplaanid ning eh, IMF-i sekkumine Iiris on Euroopa maksumaksjatele väga kalliks maksma läinud, te hävitate meie teenuseid, meie elustandardeid, eh, Te väidate, et te olete demokraadid, kuid te orjastate Euroopa töötajad finantsturgude nimel, kes äh, teid rakkes hoiavad. Teie finantsstabiilsusmehhanism äh, on lihtsalt äh, turu elavdamise vahend, mis ei täida oma eesmärki ning toimib iirlaste kulul, aitäh. Co-president, Freedom järgmisena saab sõna Vabaduse demokraatia juht härra Farage. suur tänu! mis sõna kasutatakse euroga seoses kõige rohkem? ei ole läbikukkumine, kuigi võiks olla. räägitakse stabiilsusest. kümnend tagasi rääkisid kõik sellest, et kui tuleb euro ühisvaluuta, siis tuleb ka stabiilsus noh, ma siis nüüd pakuksin kümnend hiljem äh, välja, et äh, see, selle asemel on tulemuseks kaos äh, ning meeleheide miljonite jaoks, aga ikka räägitakse stabiilsusest. täna hommikul räägis sellest Barroso ja rääkis Van Rompuy. stabiilsus ausalt öeldes äh, Äh, õnnitleme teineteist siin kogu aeg, äh, kuid tegelikult Euro Keskpank äh, kasutas Euroopa maksumaksjate raha selleks, et oma võlad kinni maksta. Teie kinnitused, et kõik läheb hästi, lihtsalt ei toimi. keda te siin lollitate, härra Von Rompau? Portugalis väärtpaberi kasum tõusis seitse protsenti Eh, Euroopa kodanikud ei toeta enam tsooni ja võistluse, võitlused Hispaanias ei ole veel pihta hakanudki, kogu see mudel on läbi kukkunud, aga teie tahate äh, siis need päästefondid kahekordistada, te tahate isegi need päästefondide ulatusi suurendada selleks, et äh, lisaks Keskpangale saaksite teie ka siis hakata rohkem iseenda võlga ostma. Te kasutate kriisi ära selleks, et võimu haarata ja viia meid eelarveliiduni kui teil see õnnestub, siis tuleb eh, Euroopa Liidu nime muuta. kuulutaksime selle siis võlaliiduks ja kui teil see asi läbi läheb, siis eh, te eh, panete lõunapoolsed riigid majanduslõksu, majandusvangi, kus näeme seninägematut, sägemat-, seninägematuid kannatusi rahva jaoks Äh, tohutud intressimäärad on tulemiseks, tulemuseks, mis on majanduste jaoks liiga kallid. me oleme jõudnud täna hetke, kus tegelikult ei ole mi-, mingit vahet sellest, mida te räägite siin, ükskõik kes teist. keegi ei usu teid, rahvas ei toeta teid. ma loodan ja palvetan, et turud murravad teid uh,. Speaker, uh, järgmiseks härra Barry Madlener, sõltumatu kandidaat. Uh, Euroopa's, Europese leden. palju tänu austatud saadikud, tõepoolest pärast kõiki neid härra Barroso suuri ja ilusaid sõnu eh, näeme, et tegelikkus on siiski hoopis teistsugune eh, ja probleemid kestavad kaua. Eh, me peame teisi riike aitama, aga kuidas seda teha, see ei ole selge Hollandi kodanikud peavad maksma nõrkade riikide eest ja me räägime jätkusuutlikust kasvust, need on õõnsad sõnad. miks me ei tööta äh, selle kallal, äh, kuidas saaksid riigid nagu Kreeka äh, tagasi pöörduda oma valuuta juurde, see oleks võib-olla oluline punkt, millega edasi liikuda ja äh, nüüd siis kasvutingimused, kuidas me peaksime äh, käituma, kuidas teha nii, et valitsused hoiaksid raha kokku, me tõepoolest äh, hoiame kokku Hollandis, aga tulemuseks on see, et meie kulutused veelgi suurenevad, me peame kuus protsenti maksma Euroopa Liidu kassasse ja kuidas me siis tagame selle, et me oleme kodanike silmis usaldusväärsed nõrkadele riikidele äh, peame me äh, peame maksma äh, ja igal aastal need summad suurenevad. me peame suurendama oma netomakseid nõrkade riikide toetamiseks. Euroopa Liidu kulutuste suurendamise nimel peame meie kokku hoidma ja Euroopa Liidu edukamate riikide kodanikud peavad äh, säästma, kuidas me oleme usaldusväärsed. Mr Farage, are you ready to answer? mul jäi kahe silma vahele, et on tõstetud sinine kaart härra Farage'i kõne ajal. kas härra Farage, võtate küsimuse vastu, härra Farage ütleb jah. härra Olle Schmidt ütleb, et tavaliselt ma kasutan oma emakeelt, kuid äh, teinekord on härra Farage'it äh, suhteliselt äh, muljekas kuulata, ta teab kõiki küsimusi ja teab ühtlasi ka kõiki vastuseid. härra Farage kui meil oleks äh, seitseteist või kakskümmend erinevat valuutat, milline oleks siis alternatiiv? nagu näiteks kaheksakümnendatel aastatel, kui Inglise nael kokku varises, kas siis oleks olukord parem olnud, kas see oleks siis tänast Euroopa olukorda paranenud? mitte ükski majandusanalüütik, mitte ükski majandusanalüütik ei arvaks nii te ei saa öelda, et me elame minevikus me tegeleme täna probleemidega, mis puudutavad tänast Euroopat ja teie mitte kunagi, härra, härra Farage, ei vasta küsimustele, kuidas tulla välja tänasest olukorrast, te olete populistlik ja, ja te annate liiga lihtsaid vastuseid kõikidele küsimustele härra Farage. ma ütlesin, et kümnend tagasi ei oleks äh, saanud panna Kreekat ja Saksamaad ühte rahaliitu, see oleks olnud võimatu ja kui me vaatame tagasi ajalukku, siis me näeme seda, et kui inimesi pannakse äh, valedesse rahaliitudesse koht, kokku, kui valitsused arvavad, et nad on turgudest targemad, saavad nad alati lüüa. Te küsite, milline on minu lahendus tänaseks? Äh, see on selge nagu äh, ükskõik mis, Kreeka, Iirimaa ja Portugal ei sobi Eurotsooni ja mida härra Van Rompuy peaks nüüd tegema selleks, et olla tõeline liider, on tulla välja varukavaga ja anna, anda nendele riikidele võimalus minna oma valuuta juurde tagasi, devalveerida neid konkurentsi eesmärkidel, sellepärast et praegu me lihtsalt lämmatame turguseid suur tänu, läheme edasi järgnevate kõnelejatega ja härra Garcia Margal. kes loeb ajalehti praegusel ajal, näeb selgelt, et meil on tegemist võlakriisiga Euroopa reaktsioon on väga erinev, see on killustatud ja me meil algab Euroopa semester, me äh, tahame äh, sisse viia uusi makse, me tahame kehtestada äh, stabiliseerimise mehhanismi, me räägime eurovõlakirjadest, me mõtleme, kuidas võlgu maksta ja välja töötatakse spetsiaalseid laene Keskpanga poolt, komisjon töötab välja uusi meetmeid. see, mida mille poole tuleb püüda, on selle kõige kokkuviimine, äh, välja töötada üks konkreetne terviklik plaan, see peab olema Euroopa plaan. niisugune äh, plaan, mis Euroopat ei lõhesta, me ei saa rääkida kahekiiruselisest Euroopast äh, me peame silmas pidama kahte eesmärgi, eelarvedistsipliini, mis on väga vajalik, ja majanduskasvu selleks, et väljuda praegusest kriisist nüüd päästepaketist. sellest oli ka presidendi kõnes juttu. meil on tegemist olnud küsimusega selle üle, kuidas kaasata erainvestoreid, ka Euroopa Keskpanga president on seda mõtet väljendanud. härra Rompuy ütles, et igale üksikjuhtumile lähenetakse konkreetselt, aga küsimus on selles, millised on need kriteeriumid, millest lähtuda millised on äh, IMF-i kriteeriumid ja millised äh, kriteeriumid kehtivad, äh, kehtisid näiteks Argentiina majanduse päästmisel. siin ei ole ikkagi veel selge, millised kriteeriumid kehtivad siis Euroopas. teine küsimus on seotud sellega, kuidas lahendab olukorra USA kas tõepoolest on kergem investeerida, eh, kuidas me saavutame selle, et Euroopas oleks kergem investeerida? aeg on läbi no,. proua, proua Pervanš Pärn, poolteist minutit. härra president, te võtsite äh, nii-öelda tarkade grupi juhtimise enda kätte. tegemist oli rahandusministrite grupiga, eh, kes eh, olid siis mures oma riigivõla pärast ja selleks loodi tarkade klubi siis nii-öelda härra Trichet, Barroso, Merkeli eh, ja turgude jutus on tõsine takofo-, kakofoonia, nad ütlevad, et tegemist ei ole sugugi tarkade klubiga olnud, et te olete tahtnud Eurotsooni kriisi juhtida, meil on vaja aga eurotsooni stabiilsus tagada mitte spekulantide jaoks, vaid Euroopa kodanike jaoks. Te olete otsustanud äh, ka läbi viia aluslepingusse muudatused, kuigi meie fraktsiooni esimeeste konverents ütles, et seda ei ole üldsegi vaja äh, ja ütles seda ka Eurogrupi juht. Äh, ja lisaks sellele äh, mõlemad härrad presidendid, te võtate ette tee, mille tulemuseks võib olla see, et te jõuate liiga hilja kohale ja tegelikult üldse kohale ei jõuagi Te räägite sellest, et aluslepingut tuleks muudata selleks, et tagada eelarvete harmoneerimine, luua ehm, Euroopa nii-öelda liidukassa ehm, te, kuid töökohad tuleb tõsta meie poliitika keskmesse tooge parem sisse süga-, sügavdatud koostöö Eurotsoonis ja selleks, et selle tsooni liikmesriigid kannaksid oma vastutust, mitte ei laseks kõike juhtida turgudel. suur tänu, proua Peeres. järgmisena saab sõna härra Martin Kallenen, kellel on poolteist minutit, palun. suur tänu, härra president Euroopa majanduse jaoks üldiselt kuigi õnneks minu riik Eurotsooni ei kuulu, olid väga olulised need meetmed sellegipoolest, mis ülemkogus vastu võeti. eurotsooni riigid ise Äh, peavadki olema vastutavad oma probleemide lahendamise eest. ja avaldan tunnustust ka äh, ülemkogu natukene viibinud äh, nõusolekule selles osas, et artikkel saja kahekümne kahest ei piisa majanduskriisi juhtimiseks, tegemist ei ole olnud looduskatastroofiga ja vastutavad liikmesriigid on saa-, oleks saanud seda siiski kontrollida. nüüd see stabiilsusmehhanism, mis ilmselt jõustub aastal kaks tuhat kolmteist, ärgem unustagem seda, et kriis kestab, olukord olukord on ilm-, ikka väga nukker paljudes liikmesriikides. Portugal kindlasti on äh, tulevikus probleemide ees, sellele järgi ilmselt Hispaania, võimalik et ka Belgia mulle aga tekitab muret see, millist mõju see kõik avaldab demokraatiale nendes liikmesriikides. põhimõtteliselt kujuneb nendest riikidest majanduslikud protektoraadid, mida härrad Van Rompuy ja härra Barroso siis juhivad, otsused, mida valijad langetavad nendes liikmesriikides kulutusprioriteetide osas, majanduspoliitika osas, mida need riigid peaksid jälgima, tegelikult ei oma täna mitte mingisugust mõju, kogu asi on Brüsseli kontrolli all ja teiste rahvusvahelise finantsinstitutsioonide kontrolli all, me peame rääkima eh, demokraatia taasjalule seadmisest nendes riikides ja sellest, et kuidas tagada see, et eh, nende riikide valijaskond vastutaks ise oma majanduspoliitikate eest eh,. Mi... suur tänu, järgmiseks saab sõna kolleeg Miguel Portas. palju tänu, härra president poliitikas on mõistlikke meetmeid, on ebaõnnestunud meetmeid on meetmeid, mis lihtsalt ei ole kenad. meie suureks probleemiks on riigi, valitsussektori võlg ja äh, sellist äh, poliitikat on võimalik samuti ajada, et sellest välja tulla. Äh, sellele rõhutab ka proua, seda rõhutab ka proua Merkel. aga kui me näeme, et IMF on valmis mm, osa võetud riigi võlast ümber struktureerima, sealhulgas ka erapankade eh, probleeme lahendama, eh, seejuures kaasates rahastamisse erasektorit, siis minul tekib küsimus härra Rampule. kas Euroopa Liidus peaks siis nüüd saama niisugune imemasin äh, mis äh, aitab äh, erasektori võlgadest muuta, äh, võlad muuta ümber riigisektori võlgadeks. kas me peame siis nüüd hakkama katma erasektori võlgasid? järgmine sõnavõtja, palun. Eh, härra Borghesio palju tänu. Äh, siin on juttu olnud sellest, et keskpangad kirjutavad täpselt ette, mida äh, tuleb teha, kuhu paigutada kolmsada miljardit eurot päästepaketist. Äh, siin on vaja tagada Euroopa tasandil läbipaistvus. meil on vaja pankade lobistid ikkagi no, mm, korrale kutsuda. me ei saa sundida vabu äh, suveräänseid riike äh, võtma meetmeid, mida nad ei äh, taha, meil on vaja näha, milline on tegelik olukord. me peame lähtuma sellest, et tõepoolest väga raske on viia sisse ühtset valuutat nõrga majandusega riikides, millist poliitikat siis tuleks järgida kuidas tegeleda riikidega, kes on niivõrd erineva arengutasemega. kui me räägime Euroopa Keskpanga võimalikust maksejõuetusest, siis nagu me ei saa seda ikkagi lubada. me näeme, et Euroopa Keskpank ostab kokku riikide võlakirju ja kuhu selline poliitika viib? härra Kasuliides järgmiseks, aitäh, ülemkogu poliitilised otsused äh, pöörduvad spekulaatorite ja meediaturgude poole, viidates, et uued liikmesriigid teevad, et uue, liikmesriigid peavad tegema kõik selleks, et kaitsta eurot. ükskõik, millised äh, jutuajamised aset leiavad, kas äh, kas finantsettevõtted peavad oma kapitali suurendama kas finantsstabiilsusmehhanism hakkab toimima kahe tuhande kolmandal aastal, kas see tugineb unistustel või eurovõlakirjadel, on kõik mõtted, mida ei ole liikmesriikidega arutatud, räägitatakse, räägitakse vaid konkreetsest ajastatusest ja las meedia ja analüütikud oleksid silmitsi reaalsusega, me peame neile mõista andma, et kõik, mis on vaja teha, seda Euroopa Liit ette võtab. mis puudutab Euroopa stabiilsusmehhanismi, siis ülemkogu otsuse järeldused ütlevad, et see peaks hakkama toimima juhul, kui äh, eurotsooni stabiilsus tervikuna ohtu satub. väikese liikmesriigi esindajana soovin ma garantiisid, et Küpros, Sloveenia ja Eesti on sinna mehhanismi kaasatud, juhul kui pro-, nende riikide probleemid ei tekita järsku äh, probleeme tervikuna Eurotsoonile. suur tänu, äh, me peame tunnistama seda, et äh, alates kriisi algusest äh, on olnud äh, ja reageerinud väga kiiresti ning võtnud vastu meetmeid selleks, et kriisist välja tulla. me oleme abi andnud äh, Kreekale ja Iirimaale ning oleme nüüd käivitanud äh, alalise stabiilsusmehhanismi, nii et me oleme tõesti astunud sammu edasi. kuid see pidev surve, mida meile panevad turud ja Eurotsooni nõrgemad majandused, näitab seda, et meie otsused on tegelikult killustunud nendest ei piisa ning äh, me ei saa seega nende abil anda äh, kõikehõlmavat vastust sellele kriisile. meil on vaja leida selline vastus, mis oleks Euroopa ülene ning mis, milles ei eirataks ka liikmesriikide kohustusi. Nendel on kohustus oma finantssektor saneerida, arvestades muidugi ka selle, sellega, mis toimub turgudel ehm, reformid tuleb lõpule viia. Äh, härra president, äh, Euroopa Parlament on vastu võtnud oma resolutsiooni, kus me nõuame, et Euroopa Komisjon tegutseks ja viiks koheselt äh, läbi nende meetmete mõjuhinnangu. proua Hilda Figureid, üks minut. Euroopa aasta vaesuse vastase võitlemise vastu on möödas. kas meil on mingisuguseid kokkuvõtteid tehtud, kas me, me näeme, kuhu see viis, mida me saavutasime? ei ole. me näeme, et vaesus pole kunagi olnud nii suur kui praegu. me räägime kuuest miljonist va vaesest inimesest Euroopas me peame võitlema tõrjutuse vastu, äh, aga äh, spekulantide tulud on suurenenud äh, vaatamata Euroopa Keskpanga pingutustele, vaatamata nõukogu ja komisjoni pingutustele, peale selle on meil veel Eurotsoon. me näeme, et euroalal avaldatakse survet nendele riikidele, kes on nõrgemad Need on riigid, kus oli palju äh, muret töövõtjate protestidega. töövõtjad demonstreerivad, tulevad tänavatele. meil on vaja aga teistsugust Euroopat, meil on vaja sotsiaalse progressi Euroopat, meil on äh, Euroopat, kus peetakse lugu nendest, kes teevad tööd meil on vaja äh, julgustada riike pöörduma tagasi oma endiste poliitikate juurde. kahjuks on aeg läbi härra Mitchell, üks minut, palun. Uh, oh, not here, okei okay. Uh,. kolleeg Tune Kelam, one thirty. kolleeg Kelam, palun, minut ja kolmkümmend. aitäh, härra president, mul on väga hea meel, et äh, täna on äh, Eesti üheksateistkümnes Eurotsooni päev Eesti on selleks ette valmistunud juba alates liitumisest peale. isegi euromündi kujundus lepiti kokku juba kuus aastat tagasi. eurotsooniga liitumine ei ole lihtsalt üks valik, vaid see on äh, solidaarsuse osutamine, vastutuse võtmine ja aktiivne panus ähm, Euroopa stabiilsusesse Eko-, majanduskriisi ajal moraalsed väärtused ja eetika on saanud üha tähtsamaks. majanduspotentsiaalist ei piisa. väga oluline on ka see, kas riiki saab usaldada, kas see riik on valmis vastutusega silmitsi seisma ka aja jooksul ning see on käivitanud suure hulga struktuurireforme. ma tervitan seda, et Ülemkogu suutis Euroopa stabiilsusmehhanismis kokku leppida, majanduskasvu ja stabiilsuse praktiline lahendus on aga ühisturg, eriti Euroopa digitaalturg. see peaks olema Euroopa ühisturus kaasatud ning ka digitaalagendas kirjas see on võimalus, kuidas Euroopa konkurentsivõimet äh, maailmas tõsta. Euroopa kodanikud ootavad meilt äh, ettevõtluse lihtsustamist, elektroonilised maksed ja äh, identifitseerimised peaks olema ühtsed ja üheselt mõistetavad, ühine digitaalturg nõuab pingutusi ka teenuste turu arendamisel, aitäh, kolleeg! kolleeg Jean-Pierre Audi nüüd esimesena vaba mikrofoni all sõna. Teil on üheks minutiks sõna, palun. suur tänu, härra president, ülemkogu president, komisjoni president. kõigepealt mõned mõtted selle Euroopa stabiilsusmehhanismi perimeetrite osas. Need liikmesriigid, kes on Euroopa Euroopa Eurotsoonis ja need, kes on väljas, neid, kes on väljas, neid on kaks tükki, äh, Taani ja Rootsi, kes ei soovi liituda ja siis teised, kes soovivad liituda, kes on seotud euroga ja kes samuti peaksid osalema sellest stabiilsusmehhanismist ja teiseks ma tahaksin teie tähelepanu pöörata rahvusparlamentidele. lihtsustatud läbivaatusmenetluse alusel jäävad nad sellest ratifitseerimisprotsessist välja. ma tahaksin, et rahvusparlamente siiski kaasataks konsultatsiooniprotsessi läbi, kuivõrd äh, meil on tõsine probleem selles osas, et kes siis äh, tagab poliitilise kontrolli selle mehhanismi osas, on selleks siis Euroopa Parlament või rahvusparlamendid, kuid kui kuivõrd Eurotsoonis ei ole parlamentaarset mõõdet, ei tea me täpselt, kuidas poliitiliselt kontrollida seda mehhanismi. see on üks teema, mida ma tahtsin tõstatada. suur tänu, härra Odi, järgmisena saab siin äh, härra Gualtieri üks minut, palun. Äh, aitäh, härra president Euroopa Ülemkogu president, ma näen siin kahte probleemi. mis puudutab artiklit sada kaheksakümmend kuus, artikkel kolm viitab Eurotsooni liikmetele ning Euroopa Liidu ainupädevusele. artikkel kaks viitab, et eripädevus on ette nähtud. mis on see ning see, seda on vaja muuta, siin on poliitiline probleem protseduuri valik, kas me räägime artiklist kaks või kakssada viiskümmend kaks või sada kolmkümmend kuus, seab äh, euro tuleviku keerulise ratifitseerimisprotsessi hulka kakskümmend kuus ratifitseerimist, kas ei oleks mingisugust lihtsustatud lahendust, kas Euroopa Ülemkogu, kas Ülemkogu teab, et äh, see äh, protseduur seab euro ohtu. aitäh, härra president. härra Karp-Pelts, palun. austatud härra president euro stabiilsuse küsimus kriisi võitle-, äh, vastase võitluse mehhanism, need on kõige olulisemad küsimused, millega me peame tegelema. me peame samal ajal looma uusi töökohti, me peame vähendama äh, äh, tööpuudust, tagama majanduskasvu, aga mm, niisuguste probleemide lahendamine ei tohi viia selleni, et me lükkame edasi strateegiliste küsimuste lahendamise, nagu näiteks Innovaatika järgmisel ülemkogul veebruaris peame me tegema kõige olulisemad strateegilised otsused energeetika valdkonnas. Ungari eesistujana on alustanud selle ettevalmistamist. me räägime siin sellest, et mitte mingil juhul ei tohi energeetika äh, jääda tähelepanu alt välja, seda, äh, me ei tohi lasta sellel varjutada, seda varjutada euroala probleemidega. härra Salavrakus, suur tänu, härra president, nagu me teame, on tegemist juba teise korraga, kus äh, on kriisi jooksul pidanud Ameerika valitsus äh, välja päästma kaks suurpanka, kes olid kokkuvarjumise äärel kakskümmend seitse miljardit on siis juba pankadesse süstitud, vaatamata nendele mm, menetlustele on aga majandusi vaja jätkuvalt aidata. ja see tähendab seda, et on otsustatud veel kuussada miljardit dollarit süstida majandusse selleks, et kriisist välja tulla. kuid see muidugi omab teatud mõju turgudele eurotsoon äh, on jäänud eelarvedistsipliini juurde. see on üks meie põhimõtteid kuid see avab meil, meid erinevatele spekulatiivsetele rünnakutele euro vastu. härra president, mina teeksin ettepaneku, et äh, miks mitte kaaluda võimalust äh, rohkem raha süstida ka Eurotsooni. proua Jaagonsaari, teil on üks minut, palun austatud härra president, Euroopa kohal praegu kõlgub tõesti Damoklese mõõk, millel on veel kaks tera, natsionalism ja majanduskriis ja need kaks on omavahel seotud sotsiaaldemokraatide poolt äh, küsis Stephen Hughes täna hommikul, et kas Euroopa äh, praegu äh, toetab loojate unelmat või on tegemist õudusunenäoga ja tundub, et praegu liigutakse siiski košmaari suunas ja ma tahaksin, et Euroopa oleks, Euroopa Komisjon oleks jõulisem sotsiaalse Euroopa aspektide osas, on kummaline, et me oleme nii nõrgalt lähenenud sellele me räägime ju praegu sellest, et kas äh, poliitika juhib turge või turud poliitikat. poliitika on aga jõudnud tänavatele, inimesed avaldavad meelt, me näeme äärmuslike gruppide populaarsuse tõusu ja nii edasi ja seega me peame tegelikult rääkima komisjonis prioriteedina sotsiaalse Euroopa aspektidest, aga kahjuks mitte midagi selles osas toimunud ei ole. suur tänu, proua Jaak Onsaari ja järgmisena saab sõna härra Sean Kelly, üks minut aitäh, härra president! nii nagu ka mitmed äh, kõnelejad, sooviksin mina õnnitleda härra Rompuy, Van Rompuyd ja härra Barrosot. kriisi hetkel on suudetud välja mõelda meetmeid, mis loodetavasti osutuvad tulevikus edukateks. kuid hetkel ei saa rahul olla sellega, et äh, sellest äh, saavad kasu need, kes ei peaks saama. loodetavasti järelevalvemehhanism tagab selle, et äh, probleemid, äh, mis on tekkinud, ei tohi kordu tulevikus. oma riigi puhul aga oleme me kahjuks pidanud äh, selle päästeplaani ka tegelema ning loodetavasti järgmistel kuudel tuleb meil uus valitsus, kes suudab stabiilsuse tagada härra Rompuy ja Barroso peaksid äh, suutma tagada vajalikud intressimäärad, mis hetkel on liiga kõrged ning mis võivad meid äh, kahjustada. aitäh, ütleb härra president, järgmiseks saab sõna komisjoni president, palun. aitäh, härra president, ütleb härra Barroso, tegemist on väga kompleksse kriis on olnud kompleksne ning vastused on väga komplekssed. sooviksin öelda just ühte neile, kes on enamuses, kes äh, tunnevad, kes äh, toetavad Euroopa ideed. me ei tohiks siinkohal ähm, lasta erinevustest meid häirida mõned teist ütlesid, et äh, me seisame silmitsi väljakutsega, vahel ka ohuga Euroopa integratsioonile. arutelul käigus oleme ka seda ohtu näinud, ma olen kuulnud selliseid sõnavõtte, mis on natsionalistlikud, eelarvamustega, ning ausalt öeldes ei ole ma neid harjunud Euroopa Parlamendis kuulama, neid oli küll vähe, kuid äh, need kommentaarid tehti Need üritasid äh, lõhesid süvendada nii-öelda vaeste ja rikaste eurooplaste vahel. Need, kes neid kommentaare tegid, mis mind väga üllatavad, Euroopa solidaarsuse vastu, nad üritasid lõhesid vaeste ja rikaste vahel süvendada. ma paluksin nendel vastata kus te olite siis, kui Euroopa teie põllumajandustootjaid peale sõda rahastasid selleks, et oma inimesi toita? kus olite teie siis, kui Euroopa teie fina-, infrastruktuure finantseeris selleks, et teie riigi konkurentsivõimet tõsta? kus olite teie siis, kui Euroopa lõi siseturu selleks, et te oma teenuseid ja tooteid saaksite muud, müüa? kus olite teie siis, kui Euroopa oli õitsengu ja kasvu tagamiseks teie riigis peale sõda? vaid isekad, lühinägelikud vaated võivad põhjendada selliseid sõnavõtte Euroopa ühtsuse vastu. ning minu arvates on see tõsine probleem ning mina ütleksin neile, kes Euroopa ideaali jagavad, et me peame üles näitama ühtsust. meil peab olema üldine vastus küsimuses, mis on väga tõsine ja pean ütlema, et see nõuab ka konsensust. vahel ei ole selle leidmine lihtne, Euroopa Liidus, kus on kakskümmend seitse liikmesriigis, Eurotsoonis seitseteist riiki, soovin tervitada Eestit uue liikmena ning otsuse tegemise protsessiga, mis ei ole alati kõige lihtsam. sest me tugineme Euroopa põhimõtetele. meil on kakskümmend seitse demokraatiat ja meil on tõeline ettevõtmine ees. ja seepärast eh, soovin ma pöörduda nende poole, kes jagavad Euroopa ideaali, ärme lase ennast segada teatud erinevustest. härra Steven Hughes, teie mure on õigustatud, kuid olgem avatud, mis on parim viis edasiminekuks, kuidas toetada valitsusi, näiteks Kreeka valitsust, Hispaania valitsust, Portugali valitsust, meie, mida juhivad väga tuntud tegelased, kas äh, on vaja võtta reforme ette või, või lihtsalt leiame, et need reformid on Euroopa ideaali vastu? meil on vaja struktuurireforme ka tööhõive vallas, see on reaalsus. kui küsida peaminister Papandreolt, peaminister Zapaterolt, peaminister Sokrateselt, just see on see, mida nad teevad, nad soovivad neid reforme veelgi süvendada. ma tõesti usun, et neid julgeid ettevõtmisi, mida me kõik soovime teha erinevatele põhimõtetele tuginedes, rääkida nii-öelda tõekeelt käesolevas maailmas, kus on väga palju konkurentsi, kus on äh, arenevate turgude pealetulek, äh, areng, peame me oma sotsiaalmajandust toetama ning me teeme, muudame seda ilma meie töötajate ja tööandjate õigusi rikkumata. ning äh, teile vastan ma hetke pärast. ma ei ole teie küsimust unustanud ma usun, et eriti oluline on äh, sotsiaaldialoogi põhimõtet austada, viitasin sellele eile ja kinnitan seda ka täna. kui meil ei ole sellist fiskaalkonsolideerimist ja reforme, siis ei ole meil äh, usaldust, ilma usalduseta ei ole meil kasvu, ilma kasvuta ei suuda me tööhõivet tagada meie kodanikele. ja lugupeetud äh, parlamendiliige Iirimaalt ning Iiri kui te väidate, et Euroopa tekitas Iirimaa probleemid, siis selle tekitasid hoopis need äh, finantsettevõtted seal ja järelevalve puudumine. Euroopa on nüüd osa lahendustest ning see ürita, Euroopa üritab Iirimaad toetada, kuid ei ole see Euroopa, kes seda vastutustundetut käitumist edendas äh, Iirimaal Euroopa üritab Iirimaad toetada. oluline on teada, kus see vastutus läheb ja seepärast on oluline ka see, et need meist, kes on loomulikult enamuses, kes usuvad Euroopa ideaali, meil on oluline, et meil on võimalik ühiselt äh, vastata. mõned teist viitasite sellele, et millised on meie ambitsioonid, jällegi selgitan komisjoni seisukohta meil on kõige ambitsioonikam plaan, eh, mis puudutab eh, integreeritud plaani. seepärast on komisjon valmis toetama neid eh, ettepanekuid, mis teie ole, osad teist on teinud, kuid me teame, milline on olukord. kriisiolukorras, kui turu stabiilsus on kõigutatud, on vaja panustada ning tugineda konsensusele liikmesriikide hulgas. jah, oli teatud erimeelsusi selle kriisiga silmitsi seismisel, lepingu muutmine, te teate, milline oli komisjoni seisukoht? algusest peale ütlesime me, et on võimalus luua äh, alaline stabiilsusmehhanism ilma muudatusteta, kuid üks liikmesriik tõi välja, et on vaja muuta, muudatus sisse viia. ning kuna me leiame, et oluline on, et oleks alaline stabiilsusmehhanism, siis komisjon mängis seda vajalikku rolli ning äh, viis selle muudatuse sisse ning oleks ekslik olla eriarvamusel, kui me soovime luua stabiilsust, siis ma leian, et on oluline, et me lepime kokku selles äh, piiratud muudatuses. struktureerimine ning ähm, ühenduse lähenemise süvendamine on oluline, me peame võtma vastutuse selle olukorra ees, kus me oleme ning meie kõrgema ühise nimetajale äh, tuginedes äh, tegutsema. mõned ettepanekud, mis on tehtud, vajaksid äh, on küll kasulikud, kuid nad ei suuda meile anda vajalikku tulemusi ning selleks ei ole olemas konsensus. ning komisjon äh, soovib just konsensusele tuginedes tegutseda. ning lõpuks sooviksin rõhutada seda, et äh, kõik peavad panustama, ma ei taha rääkida vaestest ja rikastest, uutest ja vanadest Euroopas on kõigil liikmesriikidel just seesama väärtus ning äh, liikmesriikide diskrimineerimise mõte on väga ohtlik Euroopas. kuidas me siis seda peaksime tegema? me peaksime kõigilt liikmesriikidelt küsima, kes on ähm, keerulises olukorras, paluma neil teha kõik, mis võimalik selleks, et oma majandust taastada, luua majandust äh, stabiilsus, fiskaalstabiilsus, struktuurireformid, need on hetkel vajalikud. me ei aita neid juhul, kui äh, te väidate, et nad ei seisa ise silmitsi selle olukorraga. Need riigid on praegu parem, peavad näitama, et nad on paremas olukorras, me peame näitama nende suhtes üles äh, solidaarsust. väga oluline on see, et me euroala stabiilsuse tagame, et me ei oleks äh, nii, nagu mõnda aega tagasi äh, samm maas, vaid me peame olema samm ees ning me peame andma oma panuse selleks, et euroala stabiilsuse ja usaldusväärsust tagada, mitte vaid äh, avaldustega, vaid oma tegudega oluline ei ole vaid teatud seisukohad, vaid meil on vaja tegutseda. oluline on see, et me kõik panustame tugevamasse majandusjuhtimisse Eurotsoonis ja Euroopa Liidus see on midagi, mida turud meilt nõuavad ja vahel nähakse asju valesti, kuidas me saame otsuseid vastu võtta ja kuidas neid rakendada, meil on vaja suur, paremat juhtimist, tugevat majanduspoliitika koordineerimist Euroopa Liidus tervikuna ning me kõik peaksime tuginema solidaarsusele ja vastutustundele mitte vaid vastutustundsele, mitte ühele nendest ega teisele, vaid solidaarsus ja vastutustunne on mõlemad olulised ja vaid nii on võimalik stabiilsus tagada ja stabiilsus on meie tuleviku õitsenguks vajalik, aitäh! Uh, mm, suur tänu, härra president! järgmisena saab sõna Herman Van Rompuy, sõna on teil härra president, kallid kolleegid, lubage kõigepealt rääkida mõningatest positiivsetest elementidest. ma äh, vabandan, et ma teinekord nii positiivne olen. kõigepealt majanduskasv on täna märksa tugevam, kui me veel mõne nädala, mõne kuu eest oleksime loot-, osanud loota. märksa tugevam osades liikmesriikides äh, tööpuudusmäärad äh, juba vähenevad. kes seda aastal kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa oleks osanud loota? Euroopa Liit üldiselt aastal kaks tuhat kümme, aastal kaks tuhat üksteist on jällegi tööhõivet suurendanud äh, pärast äh, seitsmekümne aasta tagust kõige sügavamat kriisi. ja ma tahaksin rõhutada seda, et äh, paar kuud, paar nädalat tagasi ei osanud keegi seda arvata muidugi täiesti selge on see, et tegemist on kriisiga, kuid äh, meie ühendus, seitsmeteistkümne äh, riigi valuutaühendus on tähendanud seda, et äh, me oleme tugevad dollari suhtes, praegu on kurss üks kolmkümmend, oli aegu, kus oli null koma kaheksakümmend, mitte keegi ei saa täna rääkida seega, et euro on ohus. kui me võrdleme ühisvaluutat teiste suurte valuutadega, siis me näeme, et meie jooksevkonto defitsiit on tasakaalus ja võrreldes teiste suurte riikidega on meie eelarve defitsiit umbes pool nende omast ja see tähendab seda, et vaatamata kõikidele meie probleemidele on euro stabiilne valuuta, valuuta. ma tahaksin seda kindlasti rõhutada, enne kui räägin teistest küsimustest loomulikult me oleme täiesti teadlikud sellest, et tuleb minna edasi, kuid tuletaksin teile siiski meelde, nii nagu ma ütlesin ka viimane kord, kui ma käisin siin koja ees, kallid kolleegid, eurotsooni kriis ja see kriis on olnud eurotsooni, mitte eurokriis peaasjalikult ilma sobivate vahenditeta, kuidas selle vastu võidelda ja põhimõtteliselt äh, tuli see nullist üles ehitada. kollektiivne vastutus muidugi oli meie juhtpõhimõtteks, kuid äh, see selgitab seda, miks me ei suutnud saavutada edusamme nii kiiresti, kui oleks võinud saavutada ja ei suutnud reageerida nii kiiresti, kui olud oleks seda äh, nõudnud, meil ei olnud tegelikult mitte midagi, aga mõistke, äh, stabiilsus- ja kasvupakt meil oli, kuid sellest ei peetud kinni, meil ei olnud makromajanduslikku järelevalvemehhanismi, meil ei olnud ei äh, ajutist ega ka alalist äh, kriisimehhanismi, meil ei olnud ka tugevaid institutsioone, mis oleksid vastutanud majanduse järelevalve eest. me pidime kõik koha peal nullist üles ehitama, seda vastavalt kollektiivsele kollektiivse vastutuse põhimõttele. mõned teie seast täna ütlesid, et sellest ei piisa ja see kõik on tulnud liiga hilja. Too little too late inglise keeles. ja et äh, paljud on arvanud, et meil ei ole piisavalt instrumente kuid äh, me peame siiski edenema äh, samm sammu haaval kuivõrd meil ei ole seda süsteemi ja veel tahaksin rõhutada seda. Teie seast öeldi ka seda, et jah, et äh, kriis ei ole, kriis ei ole saadud kontrolli alla, vaadake, vaadake seda, mis toimub turgudel, kuid samal ajal ja sama hingetõmbega äh, öeldakse aga seda, et te ei tohi lasta turgudel ennast äh, juhtida. kumba te, mida te siis arvate, üht või teist? ei ole väga järjepidev see, mida te räägite tihti. nüüd veel sellest kriisist ja meetmetest, mis on võetud. loomulikult liikmesriikides on läbi viidud reforme, mitte ainult nendes liikmesriikides, kus on olnud probleeme, vaid reformitud on tõesti kõiki liikmesriike. reforme selleks, et vabastada töökohtade ja majanduskasvu potentsiaal. ja muidugi need reformid on tihti väga valulikud ning eeldavad väga tõsist tööd, et need, et nende reformide tagajärjed jaotuksid õiglaselt. kuid tuletaksin teile meelde, et mõned liikmesriigid, mõned väga suured liikmesriigid, kes on tulnud kriisist välja väga kiiresti, tegelikult rajanevad väga karmidel reformidel, mis viidi läbi juba viis-kuus aastat tagasi ja see on nõudnud väga tugevat sotsiaalset kokkulepet, kuid äh, need väga karmid reformid on täna kandnud vilja, kui me vaatame näiteks majanduskasvu või töökohtade taasloomist ajad on rasked, kuid tuleb teha suuremaid jõupingutusi selleks, et äh, nendel rasketel aegadel negatiivsed tagajärjed jaotuksid võrdselt ja Euroopa Liidul on siin väga oluline roll mängida, valides õige lähenemine. meil on vaja siis reforme liikmesriikide tasandil, kuid kindlasti on vaja ka Euroopa Liidu tasandil ning äh, loomulikult Eurotsooni tasandil. ja sellepärast on väga oluline, et äh, me saaksime paika nii kiiresti kui võimalik selle, mida rahandusministrite rakkerühm otsustas, mida on otsustanud komisjon ja mille on heaks kiitnud parlament ja et me jõuaksime kokkuleppele äh, kaasotsustusmenetluse alusel kõikides nendes küsimustes, see on absoluutselt hädavajalik. ja kui tõesti me tahame minna veel kaugemale, kaugemale Eurotsooni osas äh,, majandusarengu konvergentsi ja majanduspoliitika osas, siis tuleb jah äh, ka midagi ette võtta. me peame jõudma kokkulepeteni Eurotsooni riikide vahel äh, nendele ei tohi mitte ainult äh, nende osas lihtsalt arutelusid pidada, vaid need äh, tuleb ka sõlmida järgnevate nädalate, järgnevate kuude jooksul. kuid me võiksime Eurotsooniga minna veelgi kaugemale eh, kui see, milles rakkerühmas kokkuleppele jõuti. sellepärast, et põhimõtteliselt eh, ühisvaluuta puhul on meil vaja kindlasti ennekõike ühtset eh, majanduspoliitikat, arenguid, mis oleksid sarnased kõikides Eurotsooni riikides kas me oleme tõesti ära unustanud struktuurse majanduskasvu? absoluutselt mitte. sellepärast märtsis, kui kriis oli kõrghetkel, võtsime vastu Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia ja sellepärast kavatsememegi veebruari nõukogus rääkida energiainnovatsiooni Äh, poliitikast, sellepärast et äh, kriisi kontekstis ei tohi siiski unustada pikaajalist perspektiivi, ei tohi unustada äh, struktuurseid küsimusi, majanduskasvu ja töökohtade loomist. ning üsna varsti peame me leidma ka globaalse lähenemise nende instrumentide puhul, mis on, milles on kokkuleppele jõudnud aastal kaks tuhat kümme, selleks et leevendada kriisi mõjusid. nii et eh, meie päevakord ja agenda on väga selge, kas on võimalik minna edasi kiiremini, jah. kuid ma ütlesin teile, et eh, on kaks eh, takistust sellele. kõigepealt see, et kõik on tulnud koha peal välja mõelda ja teiseks, kuivõrd tegemist on demokraatiaga, tuleb saavutada konsensus, enne kui me saame midagi teha, konsensus kahekümne seitsme liikmesriigi, kahekümne seitsme demokraatia vahel, kallid kolleegid. Need, kes toetavad Euroopa projekti, on siin parlamendis enamuses. ärgem öö, äh, laskem võimalust käest me näeme äh, väga öö, äh, palju lõhesid tekkimas äh, nende vahel, kes usuvad Euroopa projekti ja, ja, ja nende vahel, kes sellesse ei usu. kuid mina arvan, et öö, kui me suudame saavutada seda, et meie suund jääb paika, et meie suundumus on selge, ei ole meid, europrojekti pooldajad, võimalik lõhestada, me peame kõik liikuma Euroopa projekti suunas see on äärmiselt äh, tähtis ja seda ka detsembri ülemkogus rõhutati. selline samm-sammuline lähenemine peab meid sellele tulemusele viima. ma olen veendunud, et me oleme võtnud õige suuna, ma olen veendunud, et äh, tahe on olemas sihtmärki jõuda ja ma olen veendunud, et äh, nii see ka läheb. suur tänu, härra president, selle ülevaate eest järgmine Euroopa Ülemkogu toimub äh, neljandal veebruaril ja pärast seda siis juba on äh, president Van Rompuy uuesti meie ees. Äh, sellega see arutelu on lõppenud, enne kui läheme edasi järgmise punkti juurde, kus meie poole pöördub eesistujariigi Ungari esindaja, väike paus, kaheminutiline, mitte rohkem.